Can we start the meeting? kas hakkame koosolekuga pihta? väga tore, väga hea, et olete siin koosoleku saalis. täna on kõik keeled olemas meil, kõik keeled on tagatud, isegi keelikeelt võib rääkida. ei, siiski mitte, eksisin vabandan. oleme tulnud siia selleks, et valida meie komisjoni esimees, tööhõivekomisjoni esimees siis. ja meie koosolekul osalevad ka asendusliikmed. härra Larutu asendab äh, proua Dobrovi sotsiaaldemokraatide hulgast proua Liina Kalmes Munos äh, asendab äh, Nils Pullosangi ja proua proua Kujamit asendab ka asendusliige või on ta kohal juba, paistab, et on siiski kohal. Marie-Pierre Verden asendab äh, proua Jan Poudrigi ja Re fraktsioonist proua Ratkal on äh, härra Jordik asenduseks ja ID-rühmas äh, härra Andrea Karopa asendab äh, proua Stefania Zambellit ja Julia Chantoi asendab ähm, proua France Jamet ja kolleeg Skitedal Rahvaparteist asendab äh, härra Tomasit ja võib-olla koosoleku mingis faasis, kui härra Williamson peab lahkuma, asendatakse ka teda ja äh, härra Kusmova kuues teeb seda. nüüd on meie koosolek avatud ja tuletan teile taas kord meelde, et meie tänase koosoleku eesmärgiks on äh, moodustada meie komisjoni juhatus, me peame valima esimehe ning peame valima viis aseesimeest lähtuvalt äh, meie kodukorra artiklist kaks, üks, kolm. ja kõigepealt valime siis meie komisjoni esimehe, seejärel valime aseesimehed ja ma arvan, et praegu on siis äh, jõudnud kätte otsustav hetk. pean tõdema, et kvoorum on koos ning äh, palun teil esitada kandidaadid meie tööhõivekomisjoni esimehe ametikohale. vaatan saalis ringi, kas keegi soovib mõne nime esitada meile esimehe ametikohale proua Fikton, härra Fikton. suur tänu. olen äh, Euroopa Konservatiivide Reformistide aseesimees ja teeksin äh, ettepaneku kolleeg Sisla kohta, seda mitmel põhjusel kõigepealt äh, ma tean, kuidas meie parlament toimib, me austame parlamendi demokraatlikku töö põhimõtet ning meie fraktsioonil on kuuskümmend liiget, meil on viisteist erinevat liikmesriigi delegatsiooni ning kõik toetavad seda kandidaati. ja nad tahavad äh, oma öö, esindatust äh, Tonti süsteemi järgi tagada. Äh, tegemist on inimesega, kellel on väga põhjalik äh, taust, ta on teinud palju oma koduriigis poliitikas tööd, ta on olnud oma koduriigi peaminister ning proua Šidlo, tal on ka päris erilisi oskusi ta oli see, kes sai äh, oma koduriigis viimasel korral praktiliselt pool miljonit häält. nii et tal on poole miljoni valija otsene toetus ja kui sellest kõigest ei piisaks selleks, et tema kandidatuuri toetada, siis oleks see küll äh, rava. ning seepärast äh, Euroopa konservatiivid ja reformistid ning kogu meie fraktsiooni delegatsioon soovib teha ettepaneku et äh, proua Žilla oleks äh, meie esimees ning palun kõikidel delegatsioonidel rahulikult selle üle järele mõelda ning äh, kiita heaks see kandidaat tööhõivekomisjoni esimehe ametikohal. kolleeg Beata Tšiisla. ja kolleeg Beata Tšillo, kas olete valmis ametikohale kandideerima? suur tänu, äh, kallid kolleegid, suur tänu, esimees. suur tänu, mul oleks suur au olla kandidaat sellele kohale, aitäh okay.. Um ähm, If this is the case, we have a candidate. väga hea, siis meil on kandidaat olemas, kandidaat on ise nõustunud oma kandidatuuri esitamisega ning äh, siis läheme hääletuskastide juurde või asume hääletama, vabandust. härra Kaasa ma pean ütlema, et hääletusmasinatel äh, ei ole märke peal ja väga palju on uusi liikmeid, nii et ma arvan, et võib-olla peaksite selgitama, millist nuppu tuleb vajutada siis, kui poolt soovite hääletada või vastu soovite hääletada, sellepärast et meie hääletusmasinatel ei ole seda kirjas ja võib-olla mõned inimesed täpselt ei tea, kuidas nende nupud töötavad. suur tänu, härra Kaasa, selle tähelepaneku eest! väga oluline on see mõistagi. meil on salajane hääletus ja proua Bishop soovis ka sõna. jess, e- tere kõigile. Äh, minu fraktsiooni sotsiaaldemokraatide poolt ma paluksin salajast hääletust. ja siis äh, ma arvan, et tuleks seda hääletust tõesti selgitada, et kuidas see käib. jah, kuna on uued inimesed, siis teeme kõigepealt äh, testhääletuse sellepärast et äh, hääletusmasinatel tõesti ei ole värve, mis näitaksid, kas hääletate poolt või vastu, aga ma loodan, et kõik on oma hääletuskaardid juba masinasse pistnud. kõigi kaardid on masinas. ja nüüd viime läbi väikse katse. proovihääletus kas me ei esitagi mingisugust küsimust ilma kohta või midagi? nii et kui vajutate vasakpoolset nuppu, siis on äh, teie hääl poolthääl ja äh, lamp läheb roheliseks. ja loodetavasti näete seda ka oma hääletusmasinal, seda rohelist lampi. kui vajutate keskmist nuppu, siis jääte erapooletuks ja selle värv on valge. ja kui tahate vajutada nõndanimetatud punast nuppu, siis hääletate vastu. nii et kõik, ma loodan, on nüüd proovinud, siis äh, proovige uuesti vajutada neid nuppe. Green või vabandust, roheline on poolt, valge tuli tähendab erapooletuks olemist ning äh, punane seda, et hääletate vastu kas kõik on proovinud? kõik teavad nüüd, kuidas süsteem toimib, kas on keegi veel, kes vajab abi või tõesti keegi abi ei vaja, siis äh, lõpetame oma proovihääletuse. ning nüüd hääletame siis äh, sotsiaaldemokraatide ettepaneku üle ütleb esimees, äh, esimehe asetäitja proua Šeto kandidatuuri kohta. Blue because it's a secret vote. ja kuna tegemist on salajase hääletusega, siis näete sinist tuld. kas kõik teavad nüüd, kuidas masin toimib? kas ma pean uuesti hääletama? paistab, et hääletusmasinatega oli väike probleem, nii et äh, hääletame siis uuesti. ja hääletus lõppes. teeme uuesti ja valige siis äh, meie tööhõivekomisjoni esimeest. kui olete kandidaadi poolt, siis hääletage poolt ja hääletus on alanud. rahvaparteist on üks liige üle, härra Kaasa ikka on üks üle. kas nüüd hääletus on, hääletusega oleme ühel pool, hääletus on siis lõppenud. selle hääletuse tulemus on järgmine. vist üheksateist poolthäält, kolmkümmend neli vastuhäält, kaks erapooletut. härra Kasa mina teen ettepaneku, et lükkame koosoleku edasi, et meil oleks äh, natukene aega leida lahendus äh, sellele olukorrale, sellepärast et äh, vastasel korral jookseb kõik lihtsalt ummikseisu. meil on vaja lahendust. kas on teisi sõnasoovijaid? suur tänu, proua koosoleku juhataja juba teist korda oleme sellises olukorras, mina olen uus Euroopa Parlamendi liige, aga minu jaoks on tööhõive ning sotsiaalküsimused kõige olulisem, üks kõige olulisematest küsimus, küsimustest, millega Euroopa Parlament tegeleb, kui me peame koosoleku peatama selleks, et inimesed saaksid kulisside taga suletud uste taga asjadest rääkima äh,, rääkida, siis teeme seda, aga teeme seda kiiresti, sest et aeg läheb ja me peame kuhugi välja jõudma ja palun selle asemel, et esitada üks kandidaat, ähm, kellele teised tahavad vastu hääletada, kas äh, võiksime teha nii, et oleks kandidaatide nimekiri paigas, äh, mida me näeksime enne koosolekut, et me saaksime enne koosolekut juba ära otsustada, mis, millise valiku me langetame. praegu toimub asi kõik suletud uste taga ja nii, ja see ei ole hea. okei okay. uh,, äh, mis siis? proua Pišov, palun. suur tänu proua juhataja, mina toetan Rahvaparteid, äh, sellepärast et äh, ma arvan, et väga oluline on see, et koordinaatorid äh, kohtuvad oma fraktsioonidega ja nad saavad asjadele järele mõelda ning leida hea lahenduse. sellepärast, et seda tegelikult soovime ju me kõik ühiselt. proua Tšanov ei maksta, palun. Słyszałam, jak w Unii Europejskiej. Poolas oleme alati öelnud, et Euroopa Liit järgib demokraatiat, aga täna keeldusime ühest parimast kandidaadist. tema pädevust ei ole võimalik kahtluse alla seada ja ma arvan, et äh, enamus täna arvestas sellega, et see isik äh, valitakse. meil on tarvis seda pausi, sest äh, me nüüd lükkasime tagasi kandidaadi kes on valimistel saanud kõige tugevama mandaadi, viissada tuhat häält Euroopa Parlamendi valimistel. ja on kahetsusväärne, et midagi sellist on siin juhtunud. proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt on ka meil siin üht-teist öelda, nii et meil oleks tarvis seda pausi. härra Kislova aitäh. ma toetan teid kaasa algatust Rahvaparteist, et me katkestaksime selle koosoleku ja arutaksime omavahel. Renew Europe nimel tahaksin öelda, et me eh, respekteerime kõiki fraktsioone parlamendis, sealhulgas ka ECR-i. me lihtsalt arvame, et väärtuste üle ei saa läbi rääkida ja me eh, austame ükskõik millist ECR-i kandidaati, kes peab kinni nendest väärtustest, nii et me toetame ettepanekut see koosolek äh, katkestada ja edasi lükata. ka rohelised pooldavad hääletamise edasilükkamist ja loodetavasti õnnestub leida ühine lahendus fest. jah, suur tänu ka äh, kakssada kolmteist kodukorras artikkel ütleb, et ähm, kõik ähm, poliitilised jõud ähm, peaksid olema esindatud, see ei ole nii-öelda valikuline, vaid kohustuslik, me peame äh, ka poliitiliste arvamuste mitmekesisust arvestama ja see peaks kajastuma ka meie eesseisuses. proua Šidlo on palunud sõna. aitäh, daamid ja härrad, tahaksin tänada teid kõiki, kes näitasid üles usaldust minu suhtes üks meie komisjoni liikmetest ütles, et ta toetaks meie fraktsiooni esindajat, kes austab Euroopa väärtusi ja kelle jaoks need väärtused on olulised. selline avaldus äh, teeb mind kurvaks. ja ma arvan, et see inimene, kes seda ütles, ei tunne mind tegelikult. ma arvan, et ma olen üks vähestest inimestest siin saalis, kes Euroopa Euroopa väärtusi peab äärmiselt oluliseks. oma töös kas siis peaministrina Poolas või siis äh, oma töös kohalikus äh, omavalitsuses või ka Euroopa Parlamendis, äh, kus mul on olnud au täiskogul Poolat esindada. kõikides nendes ametites olen ma vägagi austanud euroopalikke väärtusi ja minu vaatenurgast on seetõttu kurb, et tegelikult neid Euroopa väärtusi täna siin ei austatud. ja ma ei räägi siin ainult iseenda nimel, vaid ka oma riigi kodanike nimel Need viissada tuhat inimest, kes minu poolt Euroopa valimistel hääletasid ja kõik need, kes minu valitsuse tööd on pidanud väärtuslikuks, teavad, et äh, see valitsus on nende jaoks teinud väga palju head. kui me mõtleme selle üle, miks on Euroopa Liidus praegu kriis, miks meil on probleemid ja Poola on Euroopa Liidu jaoks ka väga oluline, siis me peame ütlema, et Euroopa Liit peab olema liit, mis ühendab inimesi, mitte ei lahuta ja ka selles komisjonis peaksid liikmed esitama endale küsimuse, miks on Euroopa Liidus kriisid. kui nii järelemõtlematult äh, hääletatakse äh, kellegi vastu, kes tegelikult austab Euroopa väärtusi. ma võin öelda, et te ei tunne mind, te ei mõista mind. Uh, mis... aitäh, härra Williamson palus sõna. suur tänu. tahtsin vaid öelda, et QNGL-i äh, poolt meie toetame koosoleku katkestamist, et leiaksime äh, kandidaadi, kelle poolt on valmis enamus hääletama ja austades ka Tonti põhimõtet. okei okay, uh.... Äh. hästi. väga paljud on soovinud selle koosoleku edasilükkamist ja ilmselt me ei pea hakkama hääletama seda. suur tänu, et tulite kohale ja ko-, kas te soovite hääletust edasilükkamise üle? kas te soovite salajast hääletust või ei? nii, kes on siis selle poolt, et koosolek lükatakse edasi? hästi, teeme elektrooniliselt, sekretäriat soovib elektrooniliselt kes on edasilükkamise poolt, vajutage rohelist, kes on vastu, punast. edasilükkamise poolt roheline nupp äh, ehk edasilükkamise vastu punane nupp, see tähendab, et me jätkaksime praegu. kas kõik on hääletanud? veel mitte ettepanek on koosolek edasi lükata. kui te olete selle poolt, siis vajutate rohelist, kui vastu, siis punast. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. nelikümmend viis liiget edasilükkamise poolt, kaheksa vastu, seega suur tänu ja me anname teile teada, millal on uus võimalus hääletamiseks, aitäh!